ja äh, selle õppetunde pikemas perspektiivis ja raportöör härra Köörens saab neljaks minutiks sõna arutelu alustamiseks. aitäh, härra juhataja! esimesed eh, Euro-, Ebola juhtumid Euroopa Liidus ja USA-s eh, kiiresti eh, külvasid paanikat, aga septembris kaks tuhat neliteist ei toimunud midagi sellist, kui tuhanded olid juba ebolasse surnud Sierra Leones, Libeerias ja Guineas, kus see kriis, mida see kriis tõesti väga tugevalt tabas. see kriis näitas süsteemilist probleemi ehk äh, maailma tasandil ähm, WTO tunnistas, et nad ei olnud piisavalt kiiresti häiret andnud ning teiseks äh, süsteemne vaesus nendes kolmes riigis, seda iseloomustavad mõningad äh, kõnekad numbrid. kaheksakümmend protsenti nende riikide kodanikust elab äärmises vaesuses, koolis käimine kestab harva kauem kui neli aastat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 vaja oleks äh, parandada äh, ka Euroopa tasandil äh, komisjoni ja liikmesriikide osa, mm, koostööd. volinik Kristos Stiljanidise nimetamise, nimetamine Euroopa Liidu Ebola viiruse koordinaatoriks võimaldas Euro-, Aafrika riikidele paremini abi anda mis puudutab õppetunde, mida sellest kriisist juba praeguseks saadud on, nende osas tahaksin ära mainida humanitaarabitöötajate tegutsemist, eelkõige piirideta arstide tegutsemist ja äh, punast risti tegutsemist, kes äh, on tõesti imetlusväärsed, ehk e-, ebola vastane võitlus on äh, umbes, tapnud umbes viissada äh, meditsiinitöötajat, äh, rahvusvaheline üldsus lõpuks hakkas üles ärkama ja on võimalik nüüd üsna kiiresti olnud äh, asuda vaktsiine välja töötama. ei tohi hüljata meditsiinisüsteeme arenguriikides Äh, se-, selle ettekäändega, et vaja on tegeleda äh, eelarve saneerimisega ning süsteema-, süsteemselt peaks äh, välja selgitama, et kes vastutab haruldaste haiguste mm, alaste teadusuuringute eest arenguriikidega seoses ning Euroopa Parlament peaks tulema välja selles küsimuses äh, algatusraportiga mm, tihedas koostöös äh, Ebola koordinaatori äh, volinik Steljanidisega ja Euroopa Liidu bürooga Lääne-Aafrikas. oluline on nüüd ka anda tihe-, abi nendele kolmele riigile, mitte ainult meditsiinisektori üle, uuesti ülesehitamiseks, vaid ka majanduse taastamiseks. E, e, Euroopa Liit e, peaks kakskümmend protsenti ametlikust arengu abist suunama peamistesse soolvan-, sotsiaalvaldkondadesse, eelkõige tervishoidu. ning me ei tohi äh, Äh, muutuda hooletuks äh, selle viiruse osas, äh, mis on äärmiselt nutikas ja võib esineda ka teistes vormides kui neis, mida me juba tunneme. ja meil on moraalne kohustus kõikjal maailmas hoolitseda selle eest, et inimestel oleks õigus raviteenuste üldisele kättesaadavusele, et see oleks tagatud kõikjal maailmas ning väga oluline on tegeleda teadusuuringutega meditsiinivaldkonnas. aitäh kolleeg Göransile ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra volinik Stiljanidis. aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud saadikud, komisjon tervitab vägagi Charles Göransi raportit. ma tahaksin tänada härra Göransit äh, selle töö eest ja tema pühendumise eest ebola vastasele võitlusele. selle aja jooksul on meil olnud äh, suurepärane äh, koostöö ja ma olen talle selle eest väga tänulik. Euroopa Liit kannab erilist vastutust, kui tegemist on äh, üldise meditsiiniteenuste kättesaadavusega, me toetame äh, riike äh, selleks, et nad saavutaksid äh, oma eesmärgid meditsiini vallas, et nad suudaksid üles ehitada vastupidavad meditsiinisüsteemid, oleksid paremini võimelised kontrollima haiguspuhanguid, et me oleksime paremini valmistunud, kui tuleb järgmine suur epideemia see raport on väga päevakohane kuna see epideemia ei ole veel läbi, on äh, ikka ja jälle Guineas uusi ebola juhtumeid olnud viimastel nädalatel, me peame jätkama pühendunud tööd, kuni me tõesti jõuame selleni, et ei oleks enam uusi juhtumeid. ja kuni need riigid, keda see kriis tabas, on äh, sellest taastunud. Euroopa Liit on rohkem kui kaks miljonit eurot äh, andnud sellest summast üheksasada miljonit eurot on olnud pärit üheksa tuhat eurot on olnud pärit Euroopa Komisjonilt. me tõesti soovime Euroopa kriisist õppida. oktoobrist Luksemburgis toimus vastav konverents me külastasime seda koos teise kaasvolinikuga ning äh, see, selle konverentsi järeldused jõuavad ka Tervishoiunõukogu detsembri järeldustesse. me oleme väga pühendunult tegutsenud ka G7 ministrite aruteludel Ebola teemadel selle oktoobrikuus. Neil ähm, on väga hea meel, et G7 deklaratsioon äh, väljendab pühendumust äh, sellele eesmärgile, et me soovime tugevdada tervishoiusüsteeme äh, peamiste tervishoiuteenuste pakkumise osas ja juurdepääsul äh, puhtale veele, eesmärk on saavutada üleüldine tervishoiuteenuste osutamise võimekus ning nagu see see rep-, rapor-, selles raportis rõhutatakse, kui olulised on peamised meditsiiniteenused ja juurdepääs veele ning me kõik oleme nõus, et tugevate tervishoiusüsteemide ülesehitamine on väga oluline. see võimaldab avastada ja seirata ning piirata tervishoiukriise. mis on olnud peamised õppetunnid Euroopa Liidu jaoks sellest kriisist? on palju asju, mida me võiksime mainida. meie kiire ja väga oluline rahastamine, teadusuuringute rahastamine ning äh, abi andmine Lääne-Aafrikale, transpordi abi, äh, abi transportimine Lääne-Aafrikasse, ähm, haiguste ennetamine ja kontrollimine ning äh, aga samal ajal muidugi äh, on meil palju õppida sellest, mis meil väga hästi ei õnnestunud. esimene õppetund on see, et rahvusvaheline kogukond on ja oli väga ettevalmistamata suure ulatusega tervishoiuprobleemiks üleilmsel tasandil. ja sellist reageerimisvõimet tuleb tugevdada. sealhulgas näiteks on vaja toetada Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tuleb äh, reformida ning seda äh, rahvusvaheliste tervishoidu puudutavate kokkulepete valguses. Äh, siin on meil mängida võtmeroll samal ajal on meil olnud raskusi äh, meditsiinimeeskondade äh, tööle suunamiseks ja seda kiiresti. töötame praegu koos liikmesriikidega, et luua äh, erinevate ressursside koondamise mehhanismi tervishoiutöötajate rakendamiseks. ning me toetame ka koostööd partnerriikides, Euroopa Liit on pühendunud äh, tervishoiusüsteemide toetamisele, aga Ebola kriis näitab tegelikult, et me ei ole piisavalt hästi reageerinud. niisiis äh, on meil vaja teha rohkem selleks, et äh, toetada liikmesriikide võimekusi. nagu ma ütlesin, tervishoiuteenust kõigile ning samuti just haiguspuhangute kontrollimise jaoks nõrgimad äh, tervishoiusüsteemid on ka väga tugevalt alarahastatud. Äh, koduste ressursside koondamine ei aita praegu meid äh, väga edasi. selleks, et olla hästi valmis sellisteks kriisideks, on meil vaja minimaalset rahvatervise rahastamist. neliteist riiki nelikümmend riiki kulutasid inimese kohta vähem kui kolmkümmend dollarit eh, selle eesmärgi eh, saavutamiseks ja sellised näevad arvud välja. Eh, komisjonid ja, komisjon ja liikmesriigid peavad planeerima tervishoiuküsimusi strateegilisemalt, kedagi ei tohi maha jätta, me peame Äh, hoolitsema selle eest, et tervishoiusektoritesse investeeritaks ning äh, meil peab olema tasa, tagatud äh, investeerimise minimaalne standard selleks, et kollektiivset tervishoiusüsteemi toetada tõhusamalt ning et sel oleks ennustatav. ning viimaseks, aga mitte kõige vähem tähtsamana, komisjon ja liikmesriigid peaksid toetama üleilmselt Äh, koordineeritud uurimistegevust selleks, et tuvastada, äh, prioriteete seada ning äh, tuvastada uuringutegevuse augud selleks, et paremini silmitsi seista tulevaste kriisidega. siin on ka muidugi võimekuste arendamine kohalike tervishoiusüsteemide toetamisel ülioluline. meie toetame üleilmset uurimistegevust nakkushaiguste ennetamise jaoks. see on väga oluline selleks, et äh, uurimistegevust rahastada ja seda tegevust koordineerida. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur teile, tänu teile, volinik Fileniidis. nüüd räägib Keskkonnakomisjoni nimel meile äh, kolleeg jurist ja Bounce ja teil on aega üks minut. aitäh! nagu põgenikekriisi puhulgi Euroopa reageering on olnud ka ebola kriisi puhul eh, hiline ja aeglane. mõned riigid reageerisid kiiresti, aga mõned on teinud seda väga viletsasti. Euroopa Liidul ei ole julgust eh, ja otsustusvõimet edasi liikuda. me eh, peame analüüsima Euroopa reaktsiooni esimeste kuude jooksul kus ähm, piirideta arstid meid informeerisid ja esimeste kuude ähm, tegevus ähm, oli väga karm. see puhang äh, tõi esile, kuivõrd äh, mittetõhus on äh, terviseabi ja ka humanitaarabi. meil on äh, üleilmset äh, raamistikku vaja, meil on vaja terviseabi vaktsiinide osas äh, tegevust. me peame rahvusvaheliselt suutma reageerida sellistele kriisidele, aitäh. Äh, vreau să vă cer îngăduința să blue carduri, întrucât suntem deja cu timpul înainte. Palun ärgem enam kasutagem sinise kaardi küsimuse võimalust, kuna me oleme ajast väga maha jäänud ja nüüd annan sõna härra proua Brassil Barjale. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement notre collègue. austatud president, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, kolleeg Charles Göransit koostöö eest raporti koostamisel. tegemist on olulise raportiga äh, mis võtab aluseks äh, need õppetunnid äh, ebala kriisist, mis puhkes äh, märtsis kaks tuhat neliteist, mille tagajärjel on üksteist tuhat inimest hukkunud. ebala kriis tõi välja selle, millised on kitsaskohad arenguriikide tervishoiusüsteemides Euroopa Liidu poolset äh, toetust on väga abi vaja nendele riikidele, et nad suudaksid üles ehitada toimiva tervishoiusüsteemi, nii infrastruktuuri, seadmed äh, kui ka tuleb koolitada tervishoiutöötajad nendes riikides et, äh, et suudetakse tõesti reageerida tekkivatele kriisidele. minu jaoks on raportis oluline see, et tuleb parandada arenguriikide Ähm, valitsemistavasid, mida vähem organiseerunud on riigid, seda vähem on nad suutelised äh, abistama ohvreid, tuleb äh, arendada head valitsemistava selleks, et oleks võimalik tagada jätkusuutlik areng. Guineas, Sierra Leones, Liberias äh, on nüüd saavutatud olukord, kus WHO on kuulutanud nad ebola vabaks tuleb teha jätkuvat koostööd arenguriikidega selleks, et selline kriis enam rohkem ei korduks. aitäh. härra Noiser, teil on poolteist minutit kõneaega. austatud äh, president, äh, volinik, head kolleegid. see vaikus Ebola ümber on petlik, äh, Sierra Leone ümber on endiselt haiguspuhangute juhtumeid ning Äh, tervis äh, on, tervishoiu olukord on endiselt selles piirkonnas äh, raske. hea on see, et härra Kõõrentsi raport läheb edasi ja kaugemale kui see üks kriis. see on väga oluline aspekt selle raporti juures, suur aitäh, Charles, teile! seetõttu kutsume me üles tervishoiusüsteemide toetamisele äh, Libeerias, Guineas ja Sierra Leones, kus haigus puhkes, aga me peame äh, vaatama ka äh, väga haavatavate riikide poole Aafrikas, nii nagu pagulaskriisis, kus Euroopa Liit ja rahvusvaheline kogukond liiga äh, hilja ja mm, väga leigelt võitles äh, kriisi tekkepõhjuste äh, üle, on ka siin praegu vajalik eelkõige hügieenitingimuste parandamine nendes riikides. millal lõpuks me õpime siis, et ennetamine on parim võimalus arengukoostöös? Nobeli rahupreemia Äh, kuulub väga õigesti Tuneesia kvartetile sel aastal, see on väga õige, sellepärast et äh, need äh, naised ja mehed, kes on olnud eesrindlased, on oma eluga maksnud selle eest, et Ebola viirusega näiteks võidelda ja ka nemad tegelikult võiksid olla selle auhinnakandidaadid ja suur aitäh ka teile, härra volinik, selle kriisiga võitlemisel! Erike, un minut järgnevalt saab sõna kolleeg Eerike, palun. austatud volinik Stelenides mida me ebalokriisist pikas perspektiivis õpime, kuidas me toetame arengumaade eh, tervishoiusüsteeme selleks, et kriisi ennetada tulevikus? Eh, härra volinik, eh, meie delegatsioonid, kes töötavad Aafrika riikidega koos, on jõudnud väga õigesse kohta. praegu tundub, et kui homme algaks uus pandeemia, siis oleme me täpselt sama kehvasti ette valmistamas ennast selleks kui Ebola kriisiks mina kutsun üles selleks, et meil peaks olema üleilmselt võrgustatud kiirloomulised keskused, kes saaksid kiiresti reageerida. meil on vaja sellist taristut, mis kahekümne nelja tunni jooksul sellise kriisi puhkemisest saab hakata äh, tegelema. aga me peame lõpetama ka ajude äravoolu arengumaadest, meil on vaja seal häid arste ja me peame nende koolitust toetama. meil on vaja kõikehõlmavat äh, meditsiinitöötajate katet nendes riikides ja meil on vaja äh, ka sellise selliseid emasid ja lapsevanemaid, kes ütleksid, et äh, mis on hügieenitingimused, kuidas tuleb käsi pesta, see aitab paremini kui arengutöötajad. Äh, järgnevalt saab sõna kolleeg Sanchez üheks minutiks, palun. aitäh austatud daamid ja härrad, härra volinik, härra Kerins, ma kõigepealt õnnitlen teid ja teie meeskonda suurepärase töö eest, mida te selle raportiga olete teinud. Krii-, Ebola kriis, mille tõttu hukkus peaaegu kaksteist tuhat inimest, me peame aru saama sellest, et kärped tapavad IMF-i ja Maailmapanga poolt peale surutud kärped Aafrikas kahjustasid nende riikide tervishoiusüsteeme ning nad ei tulnud eh, Ebola Äh, kriisiga äh, toime äh, erastamised ka Euroopa riikides nagu Hispaanias on kahjustanud tervishoiusüsteeme ning nagu ka Teresa Romeroga, kes oli meditsiiniõde, kes ka nakatus ebolasse. vaeste inimeste haiguste ravimisega ei tegeleta see lõpeb kõik kärbetega ja tegelikult on äärmiselt oluline kasutada te teadusuuringuid, arendada välja ravimeid, et sellistest kriisidest toime tulla. kaksteist tuhat hukkunut peaksid tagama selle, et sellised kriisid enam ei kordu, aitäh. järgnevalt kolleeg Hoibuh, palun. suur tänu ka meie rohelised äh, täname härra Köörensit selle raporti eest ja me tunnustame seda väga, sellepärast et äh, me võtame siin praegu õpetust äh, eelmisest kriisidest, eelmine puhang kindlasti ei jää mitte viimaseks. me näeme selles raportis, et kutsutakse üles paindlikult lähenema Äh, sellepärast et väga selgelt on näha, et äh, tervishoid kui selline on avalik hüve ja arengumaades on vaja äh, just tervishoiu valdkonnas ja rohkem teha ning tagada ligipääs ravimitele. me peame andma arenguriikidele võimalus tripsist kaugemale minna ja kasutada neid sätteid paindlikult. samuti on vaja Äh, universaalset äh, tervishoiusüsteemi, tervishoidu kõigile, äh, seda ka võimalike rahvusvaheliste vahenditega, mis olemas selleks on ning me ei tohi seda kriisi unustada, sellepärast et riikidel on vaja taastumiseks veel meie abi väga kaua. järgnevalt saab sõna kolleeg Kill, palun. ilma mikrofonita. Mike aitäh, tahaksin kasutada siinkohal võimalust ja tänada neid vabaühendusi ja kohalikke organisatsioone, kes on teinud tohutut tööd kriisi käigus, nad on olnud erakordselt vaprad ning siinkohal tahaksin kasutada võimalust ehm, selleks, et kritiseerida meediat eh, selle eest, kuidas nad selle eh, nii-öelda sensatsioonilise uudise ära kasutasid oma reitingute tõstmiseks oli täiesti kohutav see, kuidas kasutati ära Ebola kriisi oma reitingute tõstmiseks. olen kindlalt veendunud, et sellistes olukordades on võimalik probleeme lahendada tegeledes nende algpõhjustega, mitte ainult sümptomitega ning kriisi on võimalik ära hoida sellel teel, et me kõige vaesemate riikide kõige vaesemaid aitame Lääne-Aafrika kriis on kõige vaesemad inimesed oma elatisest ilma jätnud ning see on mõjutanud ka nende suutlikkust teenida tulu. ning me peame sellised kaubanduslepingud sõlmima, mis annavad tõesti kõige vaesematele võimaluse oma elujärge parandada, et selline kriis enam ei korduks. aitäh! kolleeg Schaffhauser, palun oh.. Yes, you. ja palun, sõna on teil. kolleeg, äh, monsieur le repre-. kallid kolleegid, austatud volinik. me ei karda paista välja rumalatena, arvestades seda, palju inimesi ähm, on täna siin kojas. Ähm, võib tõesti öelda, et äh, me oleme naeruväärsed, me räägime ähm, inimestest, kes surevad, komisjon on eraldanud miljardeid, aga kuhu jääb malaaria? viissada tuhat sureb igal aastal sada kaheksakümmend miljonit inimest kannatab selle all ja, ja, ja sellest me ei räägi mitte midagi. sada tuhat surevat leebra tagajärjel. samas eh, ravimid on olemas nende haiguste raviks, mis ei olegi niivõrd kallid, aga meid ei huvita. me ei karda neid haigusi. siin eh, täpselt nii nagu ikka räägitakse soovidest, meil on ähm, Junckeri mm, plaan, mis on paljas illusioon, Aafrikas, Aafrikal ei ole midagi ette nähtud. järgmine kolleeg, äh, ebola äh, kriis äh, lõi väga mm, valusasti kolme riiki, Sierra Leonet, Liberiat ja Guineat rahvusvaheline üldsus ja WHO eh, pidid eh, oma jõud ühendama, kuna antud riigid ise on vaesed, neil ei ole suutlikkust eh, kriisiga võidelda. kriisi tagajärjed on katastroofilised kogu sellele regioonile, kogu selle regiooni julgeolekule rahvusvahelised organisatsioonid äh, olid äh, tõhusamad äh, inimeste abistamisel, kaitse pakkumisel ning me peame tõesti rahvusvaheliselt üles ehitama dialoogiplatvormi ning taastama usalduse nendes kogukondades, kes on kannatanud, inimesed ei peaks kartma paluda abi, kuna tuleb tagada korralik tervishoid ja julgeolek, liikmesriikide osalus humanitaar- ja arengu poliitikates eh, peab tugevnema. tervishoiusüsteemide kestlikkus aitab kaasa vaesuse vastu võitlemisel arenguriikides. meil on eh, tõesti uuenduslike ravimite algatus olemas, sellest oleks väga palju abi. kolleeg Vanda, aitäh mm, härra Görantsile ja, ja äh, tahaksin väga tänada kõiki tervishoiutöötajaid, kõiki neid, kes läksid nendesse riikidesse ja töötasid väga rasketes oludes. Äh, volinik, äh, õige on see, et, et need riigid ei suutnud ise toime tulla selle haiguspuhanguga, kuna nende tervishoiusüsteem ei olnud piisav. nüüd me peaksime mõtlema selle peale, Eh, mida edasi tehakse, kas eh, Euroopa Liit oma programmides on midagi muutnud eh, selleks, et aidata nendel riikidel üles ehitada vajalik tervishoiusüsteem? me oleme ehitanud uusi kliinikuid, aga mis nendest kliinikutest on saanud, mis on juhtunud nendest inimestest, kes töötavad nendes kliinikutes, ma küsin, küsin seda, kuna möödunud kuul sain kokku Sierra Leone tervishoiutöötajaga, kes rääkis, et osad nendest haiglates on äh, Ehm, ei ole enam kasutusel, ei ole piisavalt arste. tegemist on äh, ühtede vaesemate riikidega ehm, maailmas, ehm, tasuta tervishoiuteenuseid ei ole, seda riikides, mis kannatavad väga tõsiste ebola kriisi tagajärgede käes meil on vaja väga selget äh, programmi selle kohta, kuidas äh, koordineerida tegevust liikmesriikide vahel Mm, New Yorgis me andsime kõik omapoolsed panused, aga, aga selle panustamise lubamise asemel me peame tõesti midagi ära tegema nendes riikides ja tahaksin teada, mida komisjon kavatseb ette võtta. aitäh, kolleeg Reeda, palun, teil on üks minut kõneaega, aitäh, president. kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust meie kolleeg Charles Currensile raporti kirjutamise eest, mis puudutab ebola kriisi õppetunde pikemas perspektiivis, mida on meil võimalik õppida sellest kriisist tuleviku jaoks. möödunud nädalal sain kokku ehm, Sierra Leone ühe vabaühenduse esindajaga, rääkisime haridusküsimustest just ebola kriisi õppetundide valguses, mida saavad ähm, kohalikud kogukonnad ära teha selleks, et vältida haiguste levikut. on tõsi, et see kriis tõi välja just need kitsaskohad äh, nende riikide tervishoiusüsteemis, aga ka meiepoolne tegevus on olnud ebapiisav. väga oluline on ähm, toetada neid riike, et nad suudaksid oma tervishoiusüsteemi tugevdada tegevused peavad olema pikaajalised ja finantseerimise osas tuleb antud lubadustest kinni pidada. protseduura. aitäh. sinise kaardi küsimusi me täna vastu ei võta, seda ma juba ütlesin. ja nüüd liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde. tahaksin anda teile teada, et meil on kümme sõnasoovijat vaba mikrofoni voorus, aga mul on võimalus anda sõna vaid ühele esindajale igast fraktsioonist. ja kõigepealt eh, kolleeg Bushei. 2014 Ebola epidemic is the largest in history affecting multiple countries in West Africa more than Ebola epideemia on äh, väga laiaulatuslik olnud, üheksa tuhat inimest on surnud, kakskümmend kolm tuhat inimest on sellest olnud mõjutatud ning väga paljud meditsiinitöötajad on hukka saanud seetõttu, et nad on aidanud patsiente kaks koma kolm miljonit äh, on ette nähtud äh, Euroopa rahadest äh, nii vaktsiiniks kui ennetustegevuseks ning erinevaid ennetusmeetmeid on kasutatud, mobiilsed laboratooriumid näiteks ning meditsiinitöötajate koolitamine ja ka sotsiaalne mobiliseerimine Äh, teadlikkuse tõstmine oleks äh, väga oluline selleks, et äh, infot jagada. isegi kui Euroopa Liit solidaarsustoetust avaldab, on meil ikkagi võimalus aidata palju tõhusamalt Aafrika inimesi selle traagilise haigusega võitlemiseks. järgnevalt saab sõna kolleeg Makinitši. suur tänu teile, juhataja. Ebola kriisi keerukus äh, on olnud äh, väga selge, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast oleme näinud haiguspuhanguid Sierra Leones, Libeerias ja Guineas ning äh, see tõstatab küsimus rahvusvahelise tasandi vastutusest, mis puudutab ligipääsu tervishoiuteenustele ning samuti viitab see ka tervishoiusüsteemide struktuursetele puudujääkidele nendes riikides tänasel päeval on seetõttu ülioluline, et Euroopa Liit äh, aitaks kaasa arenguabiga ning aitaks toetada ka Aafrika riikide majanduste arengut iseäranis oluline on Euroopa Arengufondi ülevaatamine ning äh, vahendeid tuleks ette näha just ebolast puudutatud riikidele. ilma toetuseta, ilma ligipääsuta tervishoiuteenusele ning ilma tervishoiuteenuse üldise loomuta ei ole võimalik tulevikuepideemiaid äh, kuidagi vältida. järgmine kõneleja saab sõna suur tänu, juhataja, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, oleme näinud, et Sierra Leone, Libeeria ja Guinea on langenud äh, Ebola viiruse puhangu ohvriks, ka teised Aafrika riigid on sellest puudutatud. aga need riigid ei kannata mitte ainult Ebola kriisi all, vaid äh, üldse süsteemse kriisi all. kaheksakümmend protsenti nende kodanikest elab äärmises vaesuses ning Euroopa Liidu tegevus, mis puudutab ebolale reageerimist, ei olnud mitte tõhus, ei olnud mitte kiire kõige paremini reageerisid sellele Punane Rist ja Piirideta Arstid, nemad olid ette valmistanud selleks kõige paremini, et äh, aidata kohalikku elanikkonda. seetõttu on oluline nende organisatsioonide võimekusi paremini ära kasutada ning tähtis on ka see, et uurimistegevust toetataks. meil on vaja ebola ravimiseks äh, ravimeid ning ennetamiseks äh, vaktsiine Äh, samuti me peame toetama neid riike, kes ebolast on puudutatud. Need riigid ei pea maksma mitte tagasi oma võlgu, vaid nad peavad investeerima oma tervishoiusüsteemidesse, sellepärast et äh, praegu on rahvusvahelised organisatsioonid need riigid lihtsalt majanduslikult laostanud, aitäh. aitäh, õppida Ebola kriisi õppetunnist. me peame aru saama sellest, et IMF-i ja Maailmapanga programmid ja mitmed tervishoiuprogrammid äh, ei, ei suutnud toime tulla selle epideemiaga. me ei tohi olukorraga leppida. me peame tagama universaalse tervisekindlustuse. me ei tohi äh, lubada äh, farmaatsiatööstusel ja patendi monopoli, monopolil meid äh, mõjutada vesi, vee kättesaadavus, kanalisatsioon, kõik sellised ähm, teenused peavad olema tagatud äh, sellistele, äh, sellistes riikides samuti. me peame tunnustama ka Kuubat, kes aitas Lääne-Aafrika riike. proua Rivasi, palun. austatud president, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Charles Gerensile ähm, tema analüüsi eest, tema ideede eest, võttes aluseks minule ähm, Ähm, kättesaadava teabe nendest riikidest. on endiselt haigusjuhte leitud. üks koma üheksa miljardit eurot ähm, eraldati riikidele, aga nende tervishoiusüsteemi ei ole suudetud endiselt üles ehitada ähm, me oleme Arengufondi, Arenguabifondi kaudu andnud tagatise, et ehitatakse haiglaid. ega Guinea käsutuses on rahalised vahendid kliiniliste uuringute läbiviimiseks, selleks, et välja töötada vajalikud vaktsiinid. samas me ei ole suutnud kõike vajalikku saavutada. õde, kes oli paranenud ebolast, äh, jäi uuesti haigeks. nii et meil tuleb äh, taastada usaldus, äh, inimeste usaldus tervishoiusüsteemi vastu, sest see on väga oluline nende riikide tuleviku jaoks. härra Arno, palun. piirideta arstid ja teised vabaühendused tegid ära suurepärase töö, nemad olid seal kohapeal ja võitlesid selle kohutava haiguse vastu ammu enne seda, kui poliitikud hakkasid äh, sellest teemast üldse rääkima. jah, me reageerisime, aga nii nagu aeg luubis, me jäime rongist maha. ja ehitati haiglaid, äh, aga liiga hilja. E, jah, me tegime küll äh, nii-öelda kvaliteetset tööd, aga nädalaid liiga hilja kriis üha laienes. ja minu sõnum liikmesriikidele, kõikidele riikidele maailmas, palun saage aru, et kui sellised kriisid puhkevad, siis tuleb tegutseda kohe, õppige vabaühendustest, õppige nendest inimestest, kes riskisid oma eluga, et võidelda Ebola vastu ja õppigem siis õppigem lihtsalt seda, et kiiresti reageerimine ei ole mitte ainult odavam, vaid aitab elusid päästa. aitäh, volinik, sõna on teil. aitäh, juhataja suur,. suur-suur tänu selle väga rikkaliku, palju mõtteainet pakkuva arutelu eest, teie ettepanekute eest ja loomulikult selle arutelu käigus tahaksin veel kord öelda, et äh, härra Görensi raport toob välja need väga olulised õppetunnid, millest meil tuleb õppida. ja me kõik osaleme selles õppeprotsessis. veel kord äh, palju tänu Charles Görensile tehtud töö eest ja ettepanekute eest. samas tahaksin välja tuua eh, midagi sellest, eh, millest rääkis eh, Lyndon McEwan universaalsest tervishoiuteenusest, nõustun täielikult. olen juba keskendunud sellele probleemile, mis on seotud WHO reformiga, see on hädavajalik selleks, et olla valmis äh, uuteks äh, haiguspuhanguteks äh, ükskõik millises riigis, Aafrikas või kuskil mujal. et meil on tõesti vaja WHO-d reformida. see on kõige olulisem instrument valmistumaks järgmiseks epide-, epideemiaks. loomulikult komisjon ja liikmesriigid üheskoos äh, peavad läbi vaatama ka arenguabi eh, poliitika tervishoiu küsimustes, eh, muuhulgas ka nendes kolmes riigis olen käinud kohapeal, näinud, millised probleemid eh, on nendes kolmes riigis ja, ja sain aru, et need õppetunnid võivadki olla kõige olulisemaks aluseks meie rahvusvahelise üldsuse jaoks ja loomulikult tuleb äh, toetada neid riike, äh, kelle vajadused on kõige-kõige suuremad. väga oluline on tegeleda mm, tervishoiu küsimustega, kõigepealt äh, ehitada üles töökindel tervishoiusüsteem, selline süsteem, mis on paremini valmis võimalikeks uuteks haiguspuhanguteks. sest kahjuks äh, kindlasti selliseid haiguspuhanguid äh, tuleb ka tulevikus. meil on vaja mm, mm, suunatud pikaajalist mm, prognoosidel põhinevat äh, partnerlust riikidega. see on tee tulevikuks. aitäh kõikidele ja suur tänu veel kord, Charles Görensile tehtud töö eest. nüüd meil on olemas alus, mille põhjal tulevikus edasi töötada. aitäh teile! pe raportor, pe domnul Charles Görens să ia cuvântul. härra raportöör saab veel kord sõna. aitäh, juhataja. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes võtsid sõna antud teemal aitäh heade sõnade eest minu suunal ja aitäh ka volinik Steljanidesele. see teema, mida raport puudutab, on väga tõsine, see on elu ja surma küsimus, mida tuleb tõsiselt võtta. meie komisjon, Arengukomisjon on nüüd juba aastaid rõhutanud vajadust et rohkem rahalisi vajadu-, vahendeid suunata selleks, et toetada arenguriikide tervishoiusüsteeme. me oleme ära kasutanud kõikvõimalikud ähm, arutelukohad, ähm, eelarvearutelud, selleks, et tuua välja vajadus kahekordistada jõupingutusi äh, teadusuuringute toetamiseks, mis on suunatud just äh, selleks, et äh, aidata arenguriike teisi ei saa arendada, vaid neile saab all, anda vahendeid selleks, et nad ise saaksid areneda. loomulikult tuleb äh, head valitsemistava tugevdada ja arendada nii Euroopas kui Aafrikas kui maailmas üldse. ja mis puudutab äh, seda teemat, mida me siin arutame, siis äh, ei pea eeldama, et, et, et juhtub kõige halvem rahvusvaheline kogukond eh, alguses eh, nii-öelda häbimärgitas, märgitas, eh, märgistas rahvusvahelisi organisatsioone, aga siis tänu meie resolutsioonile aastal kaks tuhat neliteist ikkagi asuti tegutsema. leian, et see on parim resolutsioon, mille me oleme siin parlamendis vastu võtnud arenguriikide tervishoiu küsimuses üks kolleeg ütles, et me oleme naeruväärsed ja, ja vastandas eh, ebolat malaariale ja, ja teistele haigustele. Ehm, küsimus ei ole selles, et tuleb valida, kas ebola või, või malaaria või tuberkuloos, AIDS, nende kõigiga tuleb tegeleda ja seetõttu oleme kutsunud üles vähemalt kakskümmend protsenti ametlikust arenguabist andma tervishoiusüsteemide ülesehitamiseks. kolleeg väitis, et me oleme naeruväärsed ja ütles, et toetatakse ainult pankasid, aga samas tahaksin rõhutada seda, et, et pole põhjust ka väga rahul olla eh, meie tulemustega viirus on väga elujõuline, ähm, muundub ja, ja võib, ähm, võime peagi näha uusi puhanguid, ehk me peame olema väga-väga valvel jätkuvalt ja, ja õppima nendest õppetundidest, mille me saime Ebola kriisi käigus. me peame olema kindlad, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks äh, õnnestub meil tõesti öelda, et Ebola kriis on lõppenud veel kord kõigile palju tänu ning äh, veel kord äh, lühike sõnum minu poolt. selles raportis on selgelt välja toodud ka see, et äh, kes vastutab uute ravimite, teadusuuringute ja turule tuleku eest, turg mängib olulist rolli, aga turgu ei saa jätta üksi, mina, kes ma tõesti olen liberaal ja turumajanduse pooldaja tahaksin öelda, et on terve rida selliseid tegevusvaldkondi, kus ka riigid peavad vastutust kandma. nii et äh, nii Keskkonnakomisjon kui ka muud komisjonid kindlasti astuvad samme selleks, et tõesti leida lahendus sellele väga raskele probleemile. Ehm, kuna selle teema sisseviimine oleks raportit liialt eh, pikendanud, eh, siis kutsume üles eh, kõiki komisjoni, asjakohaseid komisjoni parlamendis selle küsimusega edasi tegelema. suur tänu. sellega on käesolev